GUE-lt ning sotsiaaldemokraadilt taotluse komisjonide liikmesusega ja parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmesusega seoses ning need muudatused kantakse meie protokolli, kui märkusi ei ole, eh, siis selle protokolli kinnitamisega hiljem loetakse need